alustagem oma täiskogu sessiooniga. selle katkestasime üheksandal juunil. üheksanda juuni protokoll ja heaks kiidetud tekstid jagati laiali, kas selle kohta on märkusi? sel juhul on protokoll heaks kiidetud